Right, good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. nii, nüüd on kell juba üle üheksa ja peaksime alustama oma ühiskoosolekuga. kas kõik võiksid palun istet võtta? Need, kes tingimata tahavad oma vestlust jätkata, võivad seda teha saalist väljaspool endiselt tuleb roheliste poolt müra päris palju. kultuurikomisjoni esinaise poolt tahaksin teid kõik kutsuda meie ühiskoosolekule, eh, siis välisasjade ning kultuurikomisjoni ühiskoosolekule nüüd aga saame edasi minna kohe hääletuse juurde, mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas. kõigepealt äh, küsiksin raportööridelt, äh, kas nad soovivad midagi öelda, mulle öeldi, et äh, Elmar Brocki veel ei ole siin, kas Silvia, proua Silvia Kosta soovib midagi öelda, palun? Grazie, thank you, president, thank you, chair. aitäh, härra juhataja ehk siis tänan mõlemale juhatajale. ma jätkan itaalia keeles. ma tänan selle eest, et mulle sõna andsite. ma leian, et see on väga oluline raport. tegemist on raportiga, mis annab meile strateegilise orientatsiooni meil on väga oluline leida terviklik integreeritud lähenemine. tuletan teile meelde, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, oli juba tegemist säärase algatusega, mis oli suunatud eh, välistegevuse kultuurilise mõõtme süvendamisele ja nüüd me valmistad, on ette valmistatud Eh, algatusraport ja ma tänan kaasraportööri härra Brocki. ma leian, et tegemist on strateegiaga, strateegilise lähenemisega, mis eeldab Euroopa Liidu ulatuslikku panustamist. siin on tõesti ka multikulturaalsel tasandil väga palju väljakutseid mida aeg meile esitab, loomulikult on tarvis tegeleda ka kultuuripärandi ja traditsioonidega, lisaks sellele on terve rida küsimusi vajavad lahendamist kultuuri erinevatel tasanditel. loomulikult peame seeläbi, et me kultuuri edendame, tagama ka jätkusuutliku arengu. ma tänan tõesti kõiki eh, koostöö eest, kolleege, sekretäriaati, aitäh! aitäh. kas on veel äh, märkusi? kui ei ole, siis saame edasi minna hääletuse juurde. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend kolm, ei. üheksakümmend üks, vabandust. mul on probleeme hääletuskaardiga. kes minuga räägib, ma ei näe. nii, te peate käega märku andma. üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, era-, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. tuleme viienda lõike juurde, kes poolt, kompromiss viis ütleb es esimees, kompromiss kuus. nii, hommik on varane. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kontrollime, hea küll. kompromiss seitse. No time for jokes, Mr Preda. praegu ei naljatle, härra Preda. Vote is closed. hääletus lõppes. hea, et ikka kontrollisime So, compromise seven has been carried. kompromiss seitse siis vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis muudatusettepanek sada üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, see on osade kaupa hääletus, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd läheme sada kaheksakümmend kolm juurde poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, et kõik ikka üles ärkaks. sada kaheksakümmend kolm hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes, tagasi lükatud üheksakümne kolme häälega nii et see oli sada kaheksakümmend kolm, see on tagasi lükatud kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd jõuame kahe saja juurde, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. kakssada neli. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kuus poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kaheksa poolt vastu, erapooletuid. kontrollime uuesti, kakssada kaheksa, hääletus algas Vote is closed. Is... hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud ka kakssada kaheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakssada üheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd äh, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seda uuesti, kakssada kolmkümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nüüd kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada nelikümmend seitse poolt. kontrollime kakssada nelikümmend kaheksat. hea küll, hääletus algas. hääletus lõppes. päris ilmne kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa, tagasi lükatud kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, kes poolt, vas-, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud vabandust, langeb ära. kakssada kaheksakümmend viis saame siis edasi minna, suurepärane. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada üheksakümmend, üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend seitse, vastu võetud kakssada üheksakümmend seitse, üheksakümmend üheksa, kolmsada poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kolmsada üks poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kolmsada kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kolmsada kolm poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kolmsada neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada viis, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmsada üksteist, kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend, ei, see langeb ära, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend vast-, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, kolmsada neli, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, ka see vastu võetud nüüd nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Läheme järgmisele leheküljele, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, viiskümmend üks. hääletus algas siin on kaheksakümmend kolleegi ju ruumi, üks, kaks magavad veel. üks siiski otsustas edasi magada, hääletus sellega lõpeb. vastu võetud. nelikümmend kuus, kolmekümne kolme vastu. nii et viiskümmend üks proua Trüppelilt. vastu võetud suuline muudatusettepanek number kaks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, esi-, äh, suuline muudatusettepanek langeb ära, number üks, siis äh, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend, viissada, viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime. Check. Fifty eight. Okay, we will check fifty eight. Vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrolliks lõige kuutekümmet üheksat. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend üks poolt, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, seitsekümmend neli härra Rangelilt. Three colleagues are still two. kolm kolleegi puudu, kaks puudu, üks puudu. nii. see on selgelt tagasi lükatud, viiekümne kolme häälega, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletuid. kas sotsiaaldemokraadid hääletasid poolt? jaa, siis vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seitsekümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud ühe häälega. seitsekümmend üks poolt, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. So finally citation one in favor, against, abstentions carried, number two in favor, against abstentions carried, number three in favor number kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuus-seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükkatud. üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaksteist, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksateist poolt, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid nii et kontrollime number kaheksateist või kuusteist. sotsiaaldemokraadid soovivad, soovivad kõigepealt kontrollida kuuteteist, üks, kuus, kuusteist. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kolmekümne seitsme vastu ja kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid. midagi on meie hääletusmasinaga lahti. võib-olla kasutaks haamrit selle parandamiseks. mis me siis nüüd teeme? kaheksateist. Two colleagues are still missing. kaks kolleegi ikka puudu hääletuselt. nii, üks tuli juurde. neljakümne kuue häälega vastu võetud. ja lõpphääletus. kas tõesti? Final vote on the draft lõpphääletus, see on nimeline hääletus, kes poole, oi, jama. siin ei ole mingit poolt vastu. praegu on hääletuselt ikka veel kaks inimest puudu elektrooniliselt hääletuselt, nüüd hääletus lõppes kuuskümmend kaks poolt, kolmteist äh, vastu, neli erapooletut, äh, palju õnne raportööridele! nüüd aga lõpetame oma ühiskoosoleku kultuurikomisjoniga. aitäh, et meil oli täna siin komisjonis nii palju kultuuri ja haridust!